eesmärkide nimel me töötame kõigiga, kes on hõlmatud Bologna protsessist, et ühiseid eesmärke saavutada. suur tänu! tänan! ma tahaksin äh, esile tõsta Euroopa Komisjoni aktiivsust äh, täna ja seda, et komisjon pidas kinni kõneaja pikkusest. käesolevaga on äh, istung lõppenud, homme jätkame üheksast kaksteist kahekümneni, kaksteist kolmkümmend kuni neliteist null null ja lõpetame homme kell kakskümmend kolm null null päevakord on kõigile kättesaadav Euroopa Parlamendi koduleheküljel ja soovin kõigile head ööd.